much um, for being here. aitäh, tere tulemast. Ähm, vabandan, et hiljaks jäin, siin tundub olevat nagu saun, siin lõhnab nii, aga temperatuur on selline. nii et äkki võiks keegi meid aidata, mulle meeldib puidulõhn, aga praegusel hetkel mul kuidagi ähm, on ähm, valed ootused, ma hakkan siin pigem nädalavahetuse kui töö peale mõtlema Claude Moraes on Rumeenias selleks, et äh, Europoli küsimustega tegeleda, nii et äh, mul paluti teda asendada ja teen seda hea meelega. ning alustame kohe päevakorra kinnitamisega ning lähemegi kohe päevakorrapunkti number üks juurde. sotsiaaldemokraadid ja kuue fraktsioon on teinud taotluse, et vastavalt kodukorra reeglile kakssada viis vastavalt punktile kolm punkt neli mis puudutab siis Euroopa prokuratuuri juhi äh, paikapanemist, et me hääletaksime selle küsimuse üle homme kohe esimese punktina kell kaksteist, aga ma annan kõigepealt sõna Birgit Sippelile, et ta selgitaks, miks. aitäh, proua esimees, nagu te täiesti õigesti ütlesite, me tahaksime koordinaatorite otsuse üle hääletada, nimelt et ainult koordinaatorid hääletaksid ähm, Euroopa prokuratuuri juhi paikapanemise üle. Äh, lepingutega on paika pandud, ehk siis liikmesriigid otsustasid, et meil oleks Euroopa prokuratuur, mille ülesandeks on võidelda pettuste vastu ja Euroopa finantshuvide eest isegi kui nüüd äkitselt kõik liikmesriigid võtsid selle otsuse vastu, siis kõigest kakskümmend kaks liikmesriiki osalevad Euroopa prokuratuuri loomises ja nüüd, kui me oleme käima lükkamas seda menetlust ja oleme peaprokuröri välja valimas, siis me nägime eelmistel nädalatel, et kogu see menetlus on täiesti politiseeritud. ja ma isegi ei kahtle, et need kandidaadid Ehm, on kõrge kvalifikatsiooniga. aga see tõsiasi, et see menetlus on niimoodi politiseeritud, ehm, tõi endaga kaasa selle, et me siin parlamendis soovime läbipaistvat otsust, ehm, seda mitte ainult kuulamise puhul, vaid ka hääletuse puhul kui me hakkame siis hääletama ühe või mitme kandidaadi üle libe komisjonis, mitte ainult, et hääletada saaksid koordinaatorid. just sellepärast soovime me protesteerida selle otsuse vastu ja ma loodan, et paljud kolleegid homme toetavad seda ettepanekut, et terve libe komisjon saab hääletada kandidaatide üle. aitäh, teil on täiesti õigus seda nõuda homme kell kaksteist siis ja mul on väga hea meel, et te selgitasite ka, miks ma olen siin kõigest nii-öelda ülemineku juht, aga ma ei usu, et teie taotlusel üldse oli vaja selgitust, piisab kirjalikust taotlusest, aga mul on hea meel, et te siiski selgitasite. punkt seitseteist päevakorras, vabandust, kaheksateist päevakorras, milleks on elektrooniline hääletus kolmandate riikide äh, Ehm, üle, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, see hääletus on edasi lükatud. kui teil ei ole vastuväiteid, siis sellega on päevakord kinnitatud. edasi, millised keeled on meil kasutada? meil on tõlge täna kõikidesse keeltesse välja arvatud malta, horvaatia ja iiri keel ja edasi koordinaatorite soovituste kinnitamine vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis kõigepealt üheksateistkümnenda veebruari kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta koosoleku märkmed, mis on edastatud teile komisjoni koosoleku dokumentides, nagu punktis number üks öeldud, koordinaatorite otsuste dokument on edastatud komisjonile selleks, et saaks need otsused kinnitada, välja arvatud siis punkt kolm, punkt neli, mille üle homme hääletakse. nüüd raportööride nimetamine, libe esimees on nimetatud äh, Äh, raportööriks äh, küsimuses, mis puudutab äh, kaitsvat Euroopat, ehk siis algatust Euroopa peaprokuratuuri kompetentside laiendamist piiriülese terroristlike kuritegude vastaste kuritegude uurimiseks. tundub, et te toetate seda ettepanekut ja nüüd edasi kordan veel kord, et homme kell kaksteist null null toimub hääletus selle üle ja ärge unustage oma hääletuskaarte kaasa tuua. siis tuleb kümnenda detsembri, neljanda juuni, tõesti juba ammu aega tagasi, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse veebruar kaks tuhat kaheksateist ja üksteist ja kaksteist oktoober kaks tuhat seitseteist toimunud koosolekute protokollide kinnitamine Um, they are deemed approved. Then we're moving to the first point of real point. Need protokollid on kinnitatud ja edasi nüüd esimene sisuline punkt päevakorras õiguste ja väärtuste programmi loomine. pärast seda, kui jaanuaris, seitsmeteistkümnendal jaanuaril mandaat kinnitati, siis on toimunud kolm läbirääkimiste voolu kahekümne teisel jaanuaril, viiendal ja kahekümne esimesel veebruaril ja kohe saabki sõna raportöör ähm, proua Valero selleks, et ta saaks meile anda siis ülevaate selle kohta, milline on asjade seis, palun. aitäh, Judit. kohe alustuseks tänan kaasraportööre Sirpa Peedikäinenit Naiste Õiguste Komisjonist ja Silvi Gijoomi Kultuurikomisjonist. meie koostöö sujus hästi ja suur tänu ka variraportööridele, komisjoni sekretäriaadile, nõunikele, assistentidele, sest nad said oma ülesannetega kogu selle perioodi ajal väga hästi hakkama. nagu te ütlesite, meil on toimunud juba kolm läbirääkimiste vooru me saime komisjonilt ettepaneku juba maikuus eelmisel aastal, meie võtsime oma esimese raporti vastu detsembris kaks tuhat kaheksateist ja nõukogu samamoodi. ja siis läksid ja siis hakkasime pidama kolmepoolseid läbirääkimisi jaanuarikuus. nagu te ütlesite, meil on toimunud kolm läbirääkimiste vooru. millised on siis seisukohad, selgitan natukene. nõukogu esimeses voorus äh, ei olnud veel saanud suurtes küsimustes mandaati liikmesriikidelt, eriti mis puudutas seda uut väärtuste mõõdet selles programmis, mis on äh, nii-öelda erinevate olemasolevate programmide segu, aga meie tahtsime täiesti uut programmi. ja põhiline ettepanek on siis ka väärtuste toetamise meede ja nüüd viimases voorus äh, toimusid meil arutelud nõukoguga selle üle ja mul on väga hea meel teile teatada, et vähemalt Euroopa Liidu väärtuste poole pealt on kõik korras. tundub, et äh, see, kuidas me kavatseme seda artiklit sõnastada, on selline, mida ka nõukogu toetab. mis puudutab nüüd väärtuste toetamise poolt, siis seal on olukord keerulisem aga anname endast parima selleks, et väärtuste toetamise meede oleks ka siis õiguslikus tekstis kirjas. nagu ma ütlesin, nõukogul on nüüd mandaat selleks, et ähm, selle uue mõõtme üle läbirääkimisi pidada, aga peame veel natukene ootama. meil me oleme juba kokkuleppele jõudnud mitme, mitme lõigu osas, ka horisontaalsete lõikude osas, üks näiteks, neli, mis puudutab siis kodanike kaasamist, see on kultuurikomisjoni pädevuses ja lõige üheksa, mis puudutab äh, kodanikuühiskonnaga dialoogi alustamist ja kuuendal märtsil toimub järgmine kolmepoolsete läbirääkimiste voor ning ma loodan, et me jõuame seal kokkuleppele ka viimastes lahtistes küsimustes, ma vähemalt loodan nii. nagu ma enne juba ütlesin, meil on teatud problemaatilisi küsimusi, nagu näiteks väärtuste toetamise meede, aga läbirääkimised toimusid väga heas vaimus ning nii nõukogu komisjon kui ka meie soovime edasi minna selles küsimuses. nii et ma arvan, et me leiame lahendused. aitäh! suur tänu, Bodil! järgmisena Silvi Guillaume, kes on kultuurikomisjonis raportöör. kas teie soovite sõna saada? jah, tõesti väga lühidalt, kuna Bodil ütles peamise ära selle vaimu kohta, milles need kõnelused on kulgenud. nagu ta ütleski, kultuurikomisjoni roll on siin üsna eriline, see puudutab kodanike panust ja osalust, meie jaoks on see muidugi väga tähtis, õigused ja väärtused ja need mehhanismid, mida Odil just kirjeldas, moodustavad suurema osa sellest programmist, kuid kodanike osalus, kodanik Euroopa, selle tähtsus on tõesti äärmiselt oluline see programm on tuntud, kõrgelt hinnatud, kodanikele lähedane ja väljendab just nimelt Euroopat nende igapäevases elus, nii et meie leiame, et see on see, mis annab nii-öelda Euroopa Liidu kuvandile lihaluudele kodanike jaoks, nii et see teema on meie jaoks väga-väga tähtis ja nagu Bodil ka ütles, läheme lõpuni välja ja seda koostöös teiste institutsioonidega Roberta Metsola. Roberta Metsola. Thank you, madam chair, I will be repl-. aitäh, proua esimees, mina siin äh, asendan Michal Boonit, äh, meie variraportööri, kes ei saanud täna siia kohale tulla. Mihhail tahab tänada Bodi Valerot tehtud töö eest selles tähtsas küsimuses. koostöö on olnud suurepärane nii variraportööride kohtumistel kui ka kolmepoolsetel läbirääkimistel. kolleegid kõikidest fraktsioonidest on ühesugusel arvamusel, seda ka läbirääkimistel, seega me saame anda väga tugeva signaali nii kodanikuühiskonnale kui ka liikmesriikidele, et me tahame toetada ka Euroopa Liidu tasandil kodanike õigusi. eelmisel nädalal toimus siis nõukoguga läbi veendimure, kui nad otsustasid toetada meie nõuet U-programmi kohta, mis on siis suunatud just kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis töötavad just selles valdkonnas, eriti just kohalikul tasandil. see oli see, mida meie siin Euroopa Parlamendis olime nõudnud ja variraportööril on väga hea meel, et me saame selles küsimuses nüüd edasi minna, aitäh! suur tänu, Sofi Intfeld, palun! jah, suur tänu! mina liitun nendega, kes tänasid raportööri tehtud töö eest ja veel tehtava töö eest, ka meie toetame seda rõhuasetust uuele programmi mõõtmele. mul on siiski kahtlusi natukene selles osas, kuidas neid kolmepoolseid läbirääkimisi on siiamaani läbi viidud ja samamoodi ka selle väärtuste toetamise meetme osas. tegemist on siis toetusmeetmega just nendes liikmesriikides kod-, kodanikuorganisatsioonidele, kus kodanikuühiskonna organisatsioonid on suure surve alla sattunud, ma ei hakka neid nimepidi välja tooma. aga see, kuidas kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, läbirääkimised käisid, see, et komisjon on siin vägagi domineerinud. minu arvates on siin kaks õigusandjat, üks on nõukogu, teine Euroopa Parlament. nõukogu esindab eesistujariiki, Euroopa Komisjon äh, saab lihtsalt ettepaneku tagasi võtta aga väga huvitav on näha, kuidas komisjon domineerib neid läbirääkimisi ja on tähtsamal kohal isegi kui eesistujariik ja surub siin oma tahtmist läbi, ma ei usu, et see on Euroopa Komisjoni roll. teiseks to-, väärtuste toetamise meede, siin on täiesti selge, et Euroopa Komisjon ei soovi seda. samal ajal kui nõukogu ei ole nii paindumatu nii et ma tõesti paluksin raportööri, et ta arvestaks ka sellega, et me peame siin läbirääkimisi nõukoguga, mitte komisjoniga, me oleme vastu võtnud oma seisukoha ja väärtuste toetamise meede, mis oli esialgu ju ka see, mis tulenes Rahvapartei variraportööri Michal Boni ettepanekust, et see on see, mida Euroopa Parlament tahab. ja see on veelgi märkimisväärsem, kui te mõtlete selle peale, et Euroopa Liidul on programm, toetamaks demokraatiat, väärtust, õigusi ja nii edasi. ja see on suunatud väljapoole Euroopa Liidu, seal meil on kriisimeetmed paigas. ja seda meedet me Euroopa Liidu sees kasutada ei saa, see on küll väga naljakas olukord. nii et ma tõesti soovin, et raportöör jääks selle nõudmise juurde, jah, muidugi läbirääkimistel on alati võimalik loomingulisi lahendusi välja pakkuda, ei pea kõike sõna-sõnalt siin Euroopa Parlamendi tekstist üle võtma, aga see on tähtis. ja kui lõplikus tekstis ei ole seda väärtuste toetamise meedet, siis on see palju nõrgem tekst kui see, mida parlament esialgu nõudis. aitäh, Cecil Kienge, palun Grazie, eh, Judith e.... Eh, aitäh, Judith. ka mina tänan raportööri Podilit, meie koostöö oli suurepärane ja ma tahaksin ka välja tuua selle, et paljud meie muudatusettepanekud ning meie fraktsiooni argumendid äh, leidsid äh, kuulmist ja kirjutati teksti sisse. meie jaoks oli see eriti tähtis, et just ka teised diskrimineerimise vormid oleksid kajastatud ja need on siin dokumendis nüüd kirjas, räägitakse just siin kodanikuühiskonna toetamisest ja tuleb arvestada nii internetivägivallaga kui ka igapäevase vägivallaga. mul on väga hea meel, et kõik need muudatusettepanekud läbi läksid ja mul on hea meel, et raportöör tõstatas siin ka selle uue mõõtme, väärtuste mõõtme. mul on väga kahju, et on probleeme väärtuste toetamisega, samal ajal aga ma usaldan raportööri ja tema läbirääkimisvõimet. meie fraktsioon äh, on veendunud, et äh, raportöör leiab siin ka lahenduse selleks, et äh, läbi suruda see, mis siiamaani läbi ei ole läinud. ma eeldan, et ta jätkab oma hästi tehtud tööd. see töö on meie jaoks väga tähtis, tegemist on esimese korraga, kus tuuakse välja väärtuste roll rahastamise puhul. see tuleb siit dokumendist väga hästi välja ja minu arvates on see ka väga õige. poliitiliselt äh, vaadates tuleb öelda, et äh, parlament äh, tõesti tegi ka väga head koostööd. tänu sellele läksid väga paljud punktid läbi just sellepärast, et parlament esindas siin üht ühtset arvamust ja see on suur tänu Poodilile ja ülejäänud fraktsioonidele siis nii. aitäh! sellega on sõna saanud kõik, kes parlamendist sõna saada tahtsid. ma saan aru, et Euroopa Komisjon soovib ka sõna saada. ma annan teile sõna, aga ma tahaksin välja tuua ka selle, mida Sofi Infeld ütles ja kuna juhin praegu siin koosolekut, siis ütlen ka, et tegemist ei ole täiesti äh, Äh, automaatse õigusega, et komisjon saab sõna, kui parlamendi liikmed kommenteerivad läbirääkimisi. et tegelikult äh, natuke naljakas on isegi, et äh, te kuulate siin seda, kuidas raportöör annab infot, aga Maria Tomasetti palun ja arvestada sellega, tehke lühidalt. aitäh, me ei palunud sõna, selgitan lihtsalt nii, et siis saate ise otsustada. aitäh, siis jääbki nii ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ah,. poodil, vabandust, sinu unustasin ära. jah, aitäh. tahtsin lihtsalt vastata Sofiile ja natukene kommenteerida, see on täpselt nii, nagu sa ütlesid. komisjon ei soovi seda väga, seda meedet ja nõukogu oli ka alguses vastu aga ma tean, et nõukogus tõesti vähemalt alguses vastuolu suur, vastuolu oli suur ma tõesti ei kujutagi ette, et meil oleks võimalik saada see, mis meie tekstis kirjas, aga ma palusin leida loomingulisi lahendusi, ehk et kuidas me saaksime sellest tupikseisust välja tulla. nii et see väärtuste toetamise meede jääks ikkagi sisse. aga ma tõesti ei usu, et see tekst jääb täpselt samasuguseks äh, nagu parlamendi tekst, meie ettepaneku tekst siis. aga, aga see asi ei ole veel lõppenud Thank you very much uh,. aitäh. vabandust, et teid kahe silma vahele jätsin, nüüd päevakorrapunkt number viis liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumisõigust kasutavate liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine. ning äh, siin on raportööriks Gerard Depre, kes äh, annab meile siis infot kolmepoolsete läbirääkimiste üle härra Debre, teie saate kohe sõna paariks minutiks, palun. aitäh, proua esinaine. parlamenti ja nõukogu delegatsioonid leppisid paar päeva tagasi omavahel kokku, täpsemalt üheksateistkümnendal veebruaril eelmisel nädalal. see on ajutine kokkulepe sellel teemal alustuseks sooviksin aga tänada kolleege, fraktsioonide variraportööre. meie kõnelused olid sisulised ja tõsised, isegi kui meil oli erimeelsusi ja kollegiaalsed ja tahaksin tänada komisjoni sekretariaati, nõunikke erinevatest fraktsioonidest ja meie endi assistente. aga mis on siis selle ettepaneku mõte, proua esinaine? eesmärgiks on lihtsustada Euroopa kodanike vaba liikumist ja nende pereliikmete vaba liikumist, samas tõhustades äh, isikutunnistuste turvaelemente ja elamislubade turvaelemente, nii et sisuline eesmärk on lihtsustada vaba liikumist. esiteks, mida see ettepanek endast aga ei kujuta? me ei taha Euroopa isikutunnistust äh, siseriiklike isikutunnistuste kõrval, me ei taha sundida liikmesriike, kellel ei ole ID-kaarte, hakata neid välja andma. ei ole mingisugust andmepanga loomist, kus oleksid sõrmejäljed Euroopa tasandil. ning äh, määruse ettepanek ei ole mingil juhul õiguslikuks aluseks selleks, et luua sõrmejälgede andmepankasid erinevates liikmesriikides nii et ma tahtsin, et see kõik oleks väga selgelt välja öeldud, aga soovisime aga saavutada lisaks sellele, mis algselt oli komisjoni ettepanekus ette nähtud, soovisime tugevdada arusaadavust ja äratuntavust isikutunnistuste puhul, sest see on vaba liikumise jaoks äärmiselt oluline, nende loetavust tahtsime toetada. esialgset kokkulepet lugedes võite veenduda, et see saab olema ühtne formaat Euroopa Liidus ID-kaartide jaoks. täpselt samad kirjed, täpselt ja konkreetses järjekorras, selleks et lihtsustada lugemist. ja seal saab olema nagugi, nagu juhilubade või passide puhul, saavad, saab olema ka üks Euroopa sümbel, sümbol, nüüd soomai märge, see peab, see saab olema fakultatiivne ja gender, soo puhul on kolm võimalust. X, F ja M. ja veel kõik äh, ID-kaardid äh, saavad olema äh, tunnustatud dokumendiks nagu siis liikmesriikides. tõhustasime põhiõigusi andmekaitset, tõhustasime liikmesriikide vastutust. siin on selged viited GDPR-ile, üldisele andmekaitsemäärusele ja selgelt on piiratud ligipääs biomeetrilistele andmetele, see puudutab ainult äh, pädevate ametiasutuste töötajaid ja ainult selleks, et kontrollida dokumendi ehtsust ja tema esitaja õigus, õigsust. biomeetriliste andmete säilitamine ainult sellise perioodi jooksul, mis on oluline edastamise jaoks läbi kiibi ja see, ja seejärel nad tuleb otsekohe hävitada. välja arvatud siis, kui vastavalt siseriiklikule õigusaktile, mis jääb väljapoole meie pädevust, mõned liikmesriigid soovivad neid äh, säilitada ja moodustada andmepank nendest. meie pädevuses ei ole seda ära hoida samuti väga selgelt, liikmesriigid on vastutavad andmete terviklikkuse, autentsuse ja konfidentsiaalsuse eest. isegi kui kasutatakse eraettevõtteid ID-kaartide tootmiseks, nad on täielik, liikmesriigid on täielikult vastutavad andmete käitlemise eest. ja nüüd kõige keerukam punkt läbirääkimistel oli järgmine, kas sõrmejäljed on kohustuslikud kõikides liikmesriikides, kus antakse välja ID-kaart või saavad liikmesriigid õiguse ise otsustada, kas neid võtta kasutusele või mitte. ei, ei varjagi teie eest, et parlamendi delegatsioon väga jõuliselt kaitses äh, valikuvõimaluse varianti, kuid siiski meie seisukoht peale ei jäänud ja põhjused on seotud turvalisusega ning loetavusega. võimalus, et fakultatiivsus oleks jäänud peale, oleks tähendanud seda, et isikutunnistusi ei oleks koheldud täpselt samamoodi ja seal ei oleks olnud täpselt sama infot, see oleks olnud probleemiks kokkuvõttes nii loetavuse kui äh, dokumendi kvaliteedi osas. nii et äh, andsime oma nõusoleku, kuigi mõned äh, delegatsioonid ka väljendasid oma reservatsioone ja kohe lõpetan, proua esinaine, mõnedel oli siiski reservatsioone, nagu ütlesin. täpselt samamoodi nagu oli ka passide puhul, nagu te teate, sõrmejäljed on kohustuslikud passide puhul, mis antakse välja kõikides liikmesriikides. Äh, proua esinaine, saavutasime kokkuleppe ka selle süsteemi keskuse ja phasing out'i osas, et ehk siis, et äh, millal asendatakse vanad kaardid uurtega vastav, mis siis vastavad uutele normidele, millest ma teile just rääkisin. nii et äh, proua esinaine, ma arvan, et me tegime ära su-, peamise sellest, mis oli võimalik või isegi te-, tegelikult saavutasime kõik, mis oli võimalik meie poolt. ja ma, minu soovitus meie komisjonile on heaks kiita see kokkulepe. aitäh, aitäh, härra Dobre. ja sõna saab Carlos Coelho, Rahvapartei vareraportöör aitäh. suur tänu kõigepealt Gerard Dupreele saavutatud kokkuleppe eest. see oli suur võit tegelikult kodanike vaba liikumise jaoks. üks meie eesmärke oli tõhustada nende dokumentide turvalisust, aga lisaks tahtsime ka eurooplasi ühendada, nende elu lihtsamaks muuta kokkuvõttes nende jaoks, kes liiklevad Schengeni alal. tahtsime Euroopa kodakondsust kinnitada ja visuaalsed elemendid nagu Euroopa lipp aitavad sellele kindlasti kaasa. mina esindan Euroopa riiki Portugali, kus on tuhandeid kodanikke, kes soovivad riikida Schengeni riikides, seal elada, töötada, nad tahavad, et nende ID-kaarti arv, tunnustatakse, ma arvan, et see annab meile suure lisandväärtuse. rõhutasime ka sõrmejälgede tähtsust ja teisi turvaelemente. mitte ainult ei tee see paremaks andmete kvaliteeti, vaid siin või, on võimalik kaitsta ka lapsi. ei ole täiendavaid kulusid kodanikele ei ole mingisuguseid komplikatsioone, on vaja uut ID-kaarti ainult siis, kui vana kaardi kehtivus lõpeb. proua esinaine, rõhutaksin ka seda, et mitte keegi ei ole sõrmejälgede vastu, ainult äh, kritiseeriti kohustuslikku biomeetriliste andmete kogumist. mõned soovisid, et liikmesriigid otsustaksid selle üle. kummalisel kombel paljud liikmesriigid aga tahaksid, et Brüssel otsustaks. ja see lahendus, mis lõpuks vastu võeti, on tasakaalustatud, põhimõtteliselt tõhustatakse Euroopa kodakondsust ja lihtsustatakse vaba liikumist, mis peab kulgema turvaliselt ja aitäh veel kord Sõralile. suur tänu. ja nüüd proua Kaufmann, sotsiaaldemokraatide variraportöör suur tänu, proua esimees. kõigepealt kogu südamest tänan raportööri Gerard Depreed. on tõsi, et koostöö oli suurepärane, läbirääkimised intensiivsed ja kõik küsimused arutasime läbi asjalikult ja sõbralikult on täiesti selge, et poliitiliselt on meie seisukohad erinevad, aga see, mis tema raportöörina peab tegema, oma seisukoht Euroopa Parlamendi seisukohta kaitsma läbirääkimiste nõukoguga, seda tegi ta väga hästi. Gerard Depre ütles, et saavutasime palju, ma ei hakka seda kordama, sest see on tõsi. sellegipoolest, kui lubate, tuleksin tagasi selle ühe põletava punkti juurde, mida ka tema mainis. minu jaoks tuleb tunnistada, on tegemist tõesti tõrvatilgaga meepotis, sellepärast et meil on siin kohustuslik äh, sõrmejälgede kogumine dokumendis kirjas. parlament oli sellele vastu, see oli väga tähtis küsimus ka minu fraktsiooni jaoks ja ma võin teile kinnitada, et kõikides aruteludes äh, vähemalt nõukogu poole pealt ei tulnud mitte ühtegi veenvat argumenti selle poolt, miks tuleks kohustuslikult sõrmejälgi koguda lisaks siis biomeetrilistele andmetele, mida nagunii kogutakse isikutunnistuste väljastamiseks. minu arvates see meede ei ole vajalik, see ei ole proportsionaalne ja meil ei ole ka mitte mingeid andmeid selle kohta, et need isikutunnistused, kus praegu kasutatakse biomeetrilisi andmeid, oleksid sellised, mida on lihtne võltsida ja et selleks lisaks on veel vaja sõrmejälgi. kolleeg Kolju ütles seda juba enne, tõesti, kahel kolmandikul liikmesriikidest ei ole mitte mingit kohustust sõrmejälgi äh, isikutunnistuste väljastamisel salvestada ja on täiesti selge, et liikmesriigid soovivad seda kõike Brüsseli kaudu reguleerida. näiteks Saksamaal on tegemist küsimusega, kus oleks vaja tõesti avalikult arutelusid selle üle pidada, sest siiamaani on meil võimalik sõrmejälgi anda vabatahtlikult, kui me taotleme uut isikutunnistust. seega suur tänu raportöörile tõesti, meie fraktsioon kolmepoolsete läbirääkimiste tulemustega ei ole rahul, me ei toeta seda just nimetatud põhjustel, see ei ole proportsionaalne, mida liikmesriigid siin meilt ootavad, aitäh. järgmine variraportöör ei ole kohal. Eva Jolie, äh, mul paluti sõnum edastada, tänada härra Dupreed raportöörina ja proua Jolie tahab ka öelda, et äh, rohelistele tulemus ei meeldi, see, mis puudutab kohustuslikku sõrmejälgede osa, põhiõiguste ametit, EDP, EDPS on samuti selle vastu ja mõjuhinnang äh, Euroopa Komisjonilt ei toonud välja seda eelistatud variandina, ainult kümme liikmesriiki hetkel kasutavad seda süsteemi ja on üsna üllatav seega näha, et see on nüüd, on läbirääkimiste tulemus nõukoguga, kui ainult kümme kahekümne kaheksast liikmesriigist praegusel hetkel kohustuslikult äh, koguvad sõrmejälgi. härra Dupree, ma ei tea, kas te soovite äh, veel kord sõna pärast variraportööre või saan ma nüüd siinkohal teha kokkuvõtte? if you wanna come back, you can come back for another minute and then I will conclude. kui soovite sõna, siis võite veel äh, saada sõnal kokkuvõtteks, härra Dupree. aitäh, proua esinaine. ma tean loomulikult, milline oli see keeruline teema, millest proua Kaufmann ka rääkis. ja proua Jolie kirja sisu kuulates äh, ma mõistan väga hästi, miks Äh, see võttis nii palju energiat kolmel triloogi voorul. aga nõukogu seisukoht oli väga jäik. ja siis oli vaja parlamendil midagi otsustada, seega parlament otsustab. esinaine, ma arvan, et argumendid võivad toetada üht või teist, aga ma tahaksin siiski teada objektiivselt, selgitage palun keegi, miks Euroopa kodanike jaoks me nõustuksime sõrmejälgedega passi puhul ja keelduksime siis ID-kaardi puhul. ja me nõustusime passide puhul Thank you very much. aitäh. kui Coreper nõustub läbirääkimiste tulemusega kahekümne seitsmendal veebruaril, siis libekomisjon hääletab äh, üheteistkümnendal märtsil ja tõenäoliselt jõuame siis aprilli teisel täiskogu, teisel täiskogu istungil sellega täiskogu ette. ja nüüd aitäh raportöörile, nüüd kuues päevakorrapunkt. meil on nüüd kavas mõttevahetus härra Detlev Schröderiga, kes on Euroopa Liidu õiguskaitsekoolituse ametis Siipoli tegevdirektor härra Schröder tutvustab meile täna esimese strateegiliste vaja, koolitus, vajaduse hinnangu tutvustamiseks ja me anname talle nüüd pisut aega äh, oma kohale asumiseks ja nüüd ongi teil sõna, härra Schröder, hetkel veel kontrollin, kümneks minutiks. aga te ei pea muidugi kümmet minutit ära kasutama, kui teil neid vaja ei ole, aga teil on sõna. suur tänu, proua esinaine, üritan kümne minuti piiresse jääda. kõigepealt äh, daamid ja härrad, kaunist pärastlõunat, minu jaoks on suur heameel siin täna olla. mul on hea meel tutvustada Äh, mida, mida saavutasime aastal kaks tuhat kaheksateist ja mida meil on meil ka kavas äh, ette võtta käesoleval aastal ja edaspidi. mis olid siis tulemused aastal kaks tuhat kaheksateist kõigepealt? Sipol Li tegevus on väga tihedalt seotud operatiivkoostööga, õiguskaitsega kõik Euroopas, kaks konkreetset näidet koostöö otsesest mõjust rääkides, ühisest uurimismeeskondadest näiteks rääkides, koolitasime ametnikke nende meeskondade jaoks ja näiteks Lääne-Balkani ametnikke ja Euroopa ametnikud äh, nendega koos töötades koolitustel jõuavad kokkuvõttes järeldusele, et nad tegutsevad täpselt samasuguste rühmituste uurimise puhul. ja pärast koolitust nad äh, uurisid, tegidki uurimist koos, nii et see näitab, et nende oper-, kuivõrd tihedalt operatiivtegevus on Euroopas omavahel seotud kõikjal. teine näide, koolitus, kuidas äh, internetis laste kuritarvitamise ohvreid kindlaks teha. järgmisest, neid on võimalik kindlaks määrata ja otsekohe neid ka päästa. näite sellest, kuidas me toetame operatiivtegevust ja, ja just see, et mida me teeme, see ei ole mitte ainult akadeemiline tegevus, kuigi sellel on akadeemilise tegevuse märk. me koolitasime eelmisel aastal kahtekümmet üheksat tuhat ametnikku ja nad, nende rahulolu määr oli üheksakümne protsendi. Nad olid, me toetame kõiki poliitikatsükleid Euroopa Liidus, see on nelikümmend protsenti meie tegevusest on suunatud just sellele valdkonnale peamine rõhk aastal kaks tuhat kaheksateist oli tõsine organiseeritud kuritegevus, terrorismi vastane võitlus, ebaseaduslik ränne ja küberkuritegevus. sageli täheldame, et see, mida me liikmesriikidele saame pakkuda teenusena, ei ole piisav, ei ole vastavuses nõudmisega. näiteks avatud allikate luure, küberkuritegevus, liikmesriikide nõudlus on siin nii koha, niivõrd suur, et me ei suuda sellele nõudlusele hetkel vastata ja tahaksin äh, rääkida eelmise aasta tegevuste osas. oleme tõesti Europoliga, Eurojustiga, Frontexiga, teiste ametitega teinud tihedat koostööd ja meil on väga hea meel, et ka nemad on oma ekspertteadmisi meiega jaganud meie koolituste kontekstis. me oleme uhked nüüd tutvustades strateegiliste koolitusvajaduste hinnangu tulemusi esimest korda. meie mandaadi muutmine andis selle meie nüüd uueks ülesandeks eelmisel aastal esimest korda, nii me siis selle tööga esimest korda lõpule viisime. siin on meil teaduspõhine alus tulevaseks koolitustegevuse planeerimiseks Euroopas, sest siiamaani tuleb öelda, et mõnedes valdkondades on teatud infot, kuid terviklikku pilti meil siiamaani ei olnud, et milliseid ressursse Euroopas tulevikus vaja läheb koolituse vallas, nii et meil on väga hea meel, et me saime selle nüüd läbi mandaadi, selle ülesande ja sellega teoks tegime ja analüüsime siis, millised on kõigepealt peamised strateegilised ohud ja teiseks, kuidas õiguskaitsekogukond on nendeks valmis. meil on lünki suutlikkuse osas ja kuidas siis ametid saavad toetada liikmesriike nende lünkade ületamisel mida me siin nüüd näeme, need on peamised tulemused, peamised teemad, mille tuvastasime. umbes viissada liikmesriikide eksperti osales erinevat ja selleks, et ähm, nende kogemustest siis õppida järgmiseks aastateks valmistudes nüüd ülevaade peamistest aspektidest, mis meie jaoks on peamised suutlikkuse lüngad. siin on siis teemad, millega tuleks tulevikus tegeleda. esimene prioriteetide hulgas on avatud allikad, andmekogumine, finantsinvesteeringud, küberinvesteeringud ja ülejäänud uuringud Äh, küberohud, tehnoloogia, see on kõik sellega väga tihedalt seotud, digitaalsed väljakutsed korrakaitses on väga olulisel kohal. meil on seega paradigma muute, muutus, peame mõtlema elukestvale õppele, õiguskaitse kogukonnas selleks, et me suudaksime tempot hoida selles keskkonnas nüüd ma ei hakka üksik, üksikasjadest põhjalikumalt rääkima, kuid siin näete, millised on prioriteedid nii liikmesriikide jaoks kui liikmesriikide partnerite jaoks, siin on järjekorras need kõigepealt ebaseadusliku rände lihtsustamine, terrorismialane võitlus, inimkaubitsemine ja nii edasi, aga andmed näitavad meile nüüd teaduspõhiselt, mida me saame teha selleks, et toetada õiguskaitset Euroopas ja minu vaatenurgalt on esimest korda meil siin sellised alused selleks, et planeerida tulevast tegevust. aastal kaks tuhat kaheksateist äh, vastavalt mandaadile on mul hea meel öelda, et me oleme ka suutlikkuse ehitamisega tegelenud väljaspool Euroopat. üks oli Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides terrorismivastane võitlus ja pakett finantsuurimise teemal Balkani piirkonnas ei olegi vaja selgitada, milline seos on sise- ja välisjulgeoleku vahel. see on ilmselge, eriti olnud meil viimastel aastatel. minu vaatenurgast äh, on meil nüüd siin väga su-, väga hea töövahend, et selleks, et toetada meie koostööd kolmandate riikidega me soovime alati kestlikku partnerluskoostööd meie partneritega, soovime näha tugevaid sünergiaid liikmesriikide tasandil ja alati rõhutame, kui me nendes kolmandates riikides käime, et me peame rõhutama just põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet. suutlikkuse ülesehitamiseks toetume heale koostööle, siin on mõne, mõned partnerid ka kirjas, Europol, Frontex, EULISA, Eurojust, kes kõik erinevatest vaatenurkadest selle teemaga tegelevad, teemegi koostööd ka rahvusvaheliste regionaalsete partneritega, nagu näiteks Interpol ja viimase, viimaste aastate koostöö on tõepoolest olnud suurepärane ja veel mõned äh, tulevased aastast kaks tuhat kaheksateist, mis on jällegi väga kõnekad ka teie jaoks. meie juhtimismudel on sertifitseeritud vastavalt ISO üheksa tuhat üks mudelile. see näitab, et see, kuidas me erinevaid protsesse oleme läbi viinud, vastab kvaliteedistandarditele ja lisaks äh, taotleme täiendavat sertifikatsiooni meie koolitustele selleks, et see, mida me teeme, oleks tõesti tippkvaliteediga äh, meie sektori parimate tulemuste tasandil. eelarve täitsime üheksakümmend viis, üle üheksakümne viie protsendi eelmisel aastal ja, ja koostööde tasandil käesol-, äh, soovime aastal kaks tuhat üheksateist äh, täita ligi üheksakümmend kaheksa protsenti eelarvest ja meie ameti meeskond on väga pühendunud me oleme kõige suurem amet, kes selle teemaga tegeleb ja meie suurepärase meeskonnaga saavutame ka suurepäraseid tulemusi, tahaksime aga rõhutada, et paraku on meie ees ka väljakutse. meil on väga madal palkade koefitsient Ungaris, mis äh, on puuduseks töötajate ligimeelitamisel. tulemused on siiamaani olnud väga head, kuid endiselt on see ikkagi väljakutseks, loodetavasti õnnestub see probleem tulevikus lahendada. ja edasi, nüüd töökava aastaks kaks tuhat kaheksateist on siin teie ees. see tuleks asetada ka ressursside konteksti paremal poolel. näite, me oleme selle pealt ressursid tavalise tegevuse jaoks üheksa koma kolm miljonit eurot aastal kaks tuhat üheksateist kolmkümmend kaks töökohta ja lisaks täiendavad vahendid projektipõhiselt. edasi. aastal kaks tuhat üheksateist jätkame esiteks strateegilise koolituse hindamisega ja, ja hindame ka operatiivkoolituse vajadusi. meil on mitmeaastane perspektiiv ja seepärast selle põhjal kujundame ka iga-aastased perspektiivid välja koolitusvajaduste osas. soovime jätkata partneritega samuti tihedat koostööd. ja nagu ka enne ütlesin, peame väga oluliseks kvaliteeti äh, nende teenuste osas, mida oma partneritele osutame. meie põhitegevus meie sihtrühmadele, tegemist on põhi, treeningportfelliga, mille pakume liikmesriikidele. keskendume poliitikatsükli teemadele nagu äh, organiseeritud kuritegevus, küberkuritegevus, mis on muutunud järjest olulisemaks. samuti tegeleme terrorismivastase võitlusega eelmisel aastal asutasime niinimetatud Siipoli teadmiskeskuse, mis on tippkeskus. seda juhivad meie Hollandi partnerid. jätkame tööd erinevate infovahetusinstrumentide kallal. ja loomulikult äh, toetame põhiõigusi. valmistume ka tulevasteks koolitusvajadusteks viimastel aastatel oleme näinud, et peame olema piisavalt paindlikud programmides, sest äh, uued teemad võivad kerkida üles aasta jooksul. valmistume ka IT-süsteemide rakendamiseks tulevikus Euroopas, näiteks äh, koostöölitusvõime tulevikus äh, liikmesriikide toetamiseks. juba varem mainisin välismõõdet Euroopa Liidu julgeoleku puhul meie tulevikus käesoleval aastal siis äh, jätkuvalt äh, toetame ühise julgeoleku ja välispoliitika missioone kolmandates riikides, äh, valistame neid missioone ette. meil on siin, meie Portugali partner juhib siin vastavat tippkeskust ja jätkame kolmandates riikides Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas ja Balkani riikides vastavaid koolitusi. täiendavalt äh, juhtimisoskused, keeleoskused, äh, vaieldamatult äh, keeleoskuse arendamine on Euroopas väga vajalik edukaks koostööks, ka rahvusvahelise koostöö jaoks. Euroopas on ka juhi oskustel tähtis koht. Need, kes on juhi positsioonil Euroopas, peavad paremini mõistma, mida tähendab koostöö Euroopas erinevate instrumentide abil. tahaksime ka täiendavalt metodolo-, koolitusmetodoloogiat välja töötada, nii et me kaasaksime digitaalse simuleerimise ja tahaksime võimalikult hästi piiratud ressursside kontekstis hakkama saada. me oleme veendunud, et teaduspõhine lähenemine jääb meile endiselt kõige olulisemaks. nüüd äh, võimaluste portfell, mida me tahame pakkuda liikmesriikidele hetkel aasta lõpuks saame ilmselt ka sellel aastal kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend tuhat osalist. meil on äh, sada residenttegevust, seitsekümmend üheksa webinaari oleme korraldanud, veebiseminari siis kaksteist veebikursust, kuus uut äh, online moodulit ja kolmsada kolmkümmend vahetusprogrammi. see on äh, projekt, kus inimesed saavad konkreetseid kogemusi teistes riikides koha peal, näha, kuidas politsei või toll näiteks töötab mõnes teises riigis, mis valmistab neid ette tulevaseks koostööks käesoleval aastal öö, ähm, on meil teist korda ka magistriprogramm Euroopa tasandil nende jaoks, kes tulevikus hakkavad juhtima politsei, tolli või teisi õiguskaitseasutuste, asutuste tööd. Äh, jällegi oleme kaasanud Lähis-Ida ja Balkani riigid ja Põhja-Aafrika jällegi äh, on meie sihiks ISO sertifikaadid üheksa tuhat üks ja kakskümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend kolm ja käesoleval aastal kavatseme ka avada Siipoli küberkuritegevuse akadeemia Budapestis, sest me oleme veendunud, et digiväljakutsed eeldavad Euroopas ka seda, et me peame suurendama oma suutlikkust toetamaks liikmesriike ja see on üks suuremaid väljakutseid, nagu ma juba ütlesin. me tahame oma rolli siin etendada, loodetavasti akadeemia avatakse juunis Budapestis. loodetavasti ei kõnelenud ma liiga pikalt, ütleb kõneleja. ja hea meelega vastan, kui teil on küsimusi. kas kolleegidel on küsimusi härra Schröderile? see läks küll kiiresti, Birgit Sipol, härra Debre, proua Infeld. hästi, suur tänu Birgit, palun. aitäh ma eeldan, et kõik kuulasid lõpuni vägagi tähelepanelikult, selleks et siis alles näpp püsti tõsta ja öelda, et tahan küsitleda. mul on üks selline ametlik küsimus. Te mainisite, et siiamaani kakskümmend üheksa tuhat ametnikku on saanud koolitust. see kõlab kui väga suur number. aga teiselt poolt, kui ma vaatan siin politseinikke Saksamaal, siis on siin juba sadades see number ja siis eh, Saksa kriminaalametnike liidus on viisteist tuhat liiget ja eh, kui seda numbrit vaadata, siis kakskümmend üheksa tuhat pole üldse mitte suur number. nii et minu küsimus on järgmine, kas teil on üldse mingit mõjutusvõimalust selles osas, et kes tuleb nendele koolitustele? ja teiseks, kas te üritate oma koolitustega pöörduda just teatud ametnike poole, kes siis teatud otsuste nii-öelda sõlmpunktides on ja kui edukad te selles olete? kui vaadata nüüd ainult numbreid ja neid ülesandeid, mida tuleb täita ja mis kohe kindlasti tulevikus ka päevakorda jäävad siis tekib selline küsimus, et kogu selle raha ja panuse puhul, mida me kavatseme tulevikus investeerida, siis kui palju saate te toetust liikmesriikide vastavatest ametivõimudest selleks, et nad jätkaksid neid koolitusi, koolitaksid uusi ametnikke ja sest on täiesti selge, et see, mida teie üksi teete, sellest ei piisa ja kui nüüd vaadata seda järjekorda siin, et äh, millised, äh, millistele kriminaalkuritegudele te olete põhiliselt keskendunud, siis on tegemist nimekirjaga, mille puhul võib lähtuda, et äh, see nimekiri jääb paika järgmiseks viieks aastaks. või kas teie arvate, et siiski tuleb seda nimekirja muuta? ehk et need raskuskeskmed võivad siis ka muutuda? mis su teeb? härra Debre, palun. aitäh, proua esinaine. märkus, mis puudutab esitlust, väga hindan. Äh, see oli, seda, see oli äärmiselt selge ja mõtlesin siis, äh, et meie üld-, esitluste peale, et varsti hakkavad meil tulema siis multifilmid ilmselt et kõik oleks äh, selgelt nähtav aga mitte seda tegelikult ma ei tahtnud öelda. Äh, teise nurga alt proua Sippeli küsimus. kakskümmend üheksa tuhat ametnikku, kes on saanud koolitust, aga kust nad tulevad kõik liikmesriikidest? aga mõned äh, liikmesriigid pöörduvad teie poole, mõned mitte, kas see võib juhtuda nii? Äh, mõnesid tuleks võib-olla pigem koolitada rohkem, keda üldse ei koolitata. kas teil on ettekujutus, Äh, selle kohta, millised profiilid seal on, kas seal on inimesed, kes on juba saanud varem koolitust või koolitajatel selliseid, kelle, ke-, keda võiks äh, pigem rohkem koolitada? teiseks, äh, kohtusin sel nädalal Europoli uue direktoriga, kes ütles, et ta oli käinud erinevates liikmesriikides just ja selle turnee käigus oli ta jõudnud järeldusele, et on kaks sektorit, kus Europol peab tugevdama oma teenuseid ja personali ja tegevust. esiteks, mulle tundub ka, et teie rääkisite sellest äh, finantskuritegevus, finantskuritegevus ja teiseks äh, uimastid, sest hetkel on sellest saamas tohutu probleem, igapäevaselt äh, räägin just äh, just kangetest narkootikumidest, ei pea siin silmas kanepit, kas teil on äh, midagi ka selles äh, osas äh, ette nähtud, olete mõelnud headete, headele tavadele ja kas olete ka Europoliga koostööd teinud prioriteetide osas, sest tema ütles, et tema arvates on need kaks peamist prioriteeti, millega Europol hakkab lähiaastatel tõsiselt tegelema? Sofi Infeld. Sofi Infeld. jah, aitäh ja suur tänu ka härra Schröderile selle ettekande eest ja ka selle töö eest, mida teete. kõigepealt tahan öelda, et mind veidi üllatas ja tekitas muret see, et ütlesite lõpupoole, et teil on äh, raskusi töötajate leidmisega, kuna asu, asukoht on Budapestis. kas saaksite täpsustada, mis probleemid on, kuna äh, tõepoolest äh, asukoha valimine oli üsna vastuoluline toona. teiseks, lisaks mõtleks äh, nendele väga tähtsatele küsimustele, mis äh, juba teile esitatud on. kui me vaatame neid äh, kuritegevuse tüüpe, mille kallal te töötate, tegemist on selliste kuritegudega, mis üksikisikust on väga kaugel, küberkuritegevus, terrorism, mitte see, millega inimesed igapäevaelus kokku puutuvad. me oleme teiega suhelnud mitmetel teemadel, mis on ka inimeste elus suureks probleemiks, näiteks äh, lähisuhtevägivald, äh, kaks tuhat viissada ohvrit äh, elu kaotab igal aastal Euroopas, kaks tuhat viissada. kui võrdleme seda arvu Äh, nende hukkunute arv, arvuga, kes terroriaktides on hukkunud, siis ma ütleksin, et meil on põhjust äh, koduvägivald tõsta tähtsamale kohale teie prioriteetide nimekirjas. Te võite öelda, et see on äh, kohaliku tasandi probleem, aga tegemist on universaalse probleemiga ja Euroopa Liidu õigus seda ka tegelikult hõlmab, kui me vaatame ohvrite direktiivi ja neid programme soopõhise vägivalla vastu, siis me näeme seda kõike. seega oleks põhjust äh, koolitusi pakkuda ka selles valdkonnas ja tulenevalt sellest, mida härra Depre ütles, teie koolitate neid inimesi, kes juba on äh, pärit riikidest ja piirkondadest, kus äh, palju koolitusi pakutakse, aga tegemist on politsei valdkonnaga ja politseinikud, politseiametnikud äh, sageli ütlevad, et tegemist on eraasjaga, aga asi, see ei ole mingisugune eraasi, see on endeemiline vägivald peamiselt naiste vastu, millest me räägime sama käib äh, LGBTI inimeste vastu toime pandud kuritegevusega, eriti just äh, transinimeste vastu, nad äh, väga palju vägivalda näevad samuti politseiametnike poolt kirjutasin teile kirja seoses soolise vägivallaga oma vastuses, ütlesite, et üks Tsepoli ülesanneteks on äh, Äh, ka töötada välja eeti-, eetikastandardid, äh, just sellistes küsimustes ongi sel-, sellised eetikastandard, standardid väga tähtsad. ning te rääkisite ka laste seksuaalsest väärkohtlemisest, äh, eriti veebikeskkonnas me näeme seda lisaks pärismaailmale, see on väga keeruline töö arvuti taga ja väga ebamugav aga ma arvan, et me peaksime keskenduma sellele sama palju kui äh, teistes valdkondades. Äh, põhiõiguste amet on üks ametitest äh, ja teine on soolise võrdõiguslikkuse amet, mis on puudu teie nimetatud ametitest, kellega koostööd teeme. aitäh, härra Schröder saab vastamiseks nüüd sõna Thank you very much and thank you really for all your comments and all your questions. suur tänu kõigi nende küsimuste eest ja kommentaaride eest, püüan võimalikult hästi nendele küsimustele vastata. esiteks, kes osaleb koolitustel, kas koolitame välja õigeid inimesi? nagu ma püüdsin selgitada, püüdsime oma mudelit muuta natukene, püüdsime analüüsida, millistes valdkondades peame koolitama inimesi ja, ja siis eh, tulenevalt sellest uurida, millised on need õiged inimesed, keda koolitada, püüdsime sihtrühma paika panna, tegime koostööd nii Euroopa, Euroopa kui liikmesriikide partneritega, aga liikmesriikide partnerid tuvastasid koha peal, kes on need inimesed, kes selliseid koolitusi vajavad tulenevalt riiklikust mandaadist saadeti meile siis õiged inimesed äh, viimastel aastatel on äh, selline isikute tuvastamine paranenud, õiged inimesed saavad õigeid koolitusi, äh, liikmesriikidest saame tagasisidet, et nad sooviksid, et rohkem inimesi koolitataks, mõnes valdkonnas me saame rohkem, mõnes vähem koolitada, tavaliselt keskmiselt anname ühe koha ühele liikmesriigile, kuna me peame siiski tegutsema oma eelarve raames ja sellest ei pruugi piisada, väiksemate liikmesriikide jaoks jah, võib piisata, aga kui me vaatame suuremaid liikmesriike, Itaalia, Prantsusmaa, Poola, siis nemad vajaksid suuremamahulisemat teenust, et samuti kohapealsed koolitused, sellest ei piisa äh, seetõttu olemegi me võtnud elektroonilised vahendid kaasa, seal ei ole osalejate arv piiratud, me oleme kursis sellega, et keele pro-, keelebarjäär võib probleeme tekitada, mõned inimesed koolitustel ei osale, kuna peamiselt koolitusi pakutakse inglise keeles. Euroopa tasandil oleme püüdnud üht-teist ette võtta selle probleemi lahendamiseks, aga meie ei saa seda probleemi nii palju mõjutada, liikmesriigid koha peal peaksid sellega tegelema, aga me näeme ka siin äh, edasiliikumist äh, sihtrühmas äh, on täpselt määratletud, kes koolitustel peaksid osalema, kui me saame täpselt õiged inimesed äh, koolituskeskustesse kohale, siis me näeme suur, paremaid tulemusi ja ka see olukord on paranenud. ja viimane küsimus teilt, milline on see sidusus meie töös ja liikmesriikide vahel, me püüame täiendada ka koolitajate koolitusega oma tööd, meie soovime, et see koolitus, mida meie pakume, äh, seda korrataks, meil on ka CEPOL-i vahetusprogramm selleks ning äh, me ei soovi ainult tagada seda, et inimene tuleks punktist A punkti B ja saaks osaleda koolitusel. meil on siin ette nähtud ka teatav kaskaad, äh, koolitus, milline on äh, Äh, me soovime teada, et mi-, kui see inimene kooliselt läheb tagasi oma riigi, kuidas ta kavatseb siis levitada neid äh, teadmisi. olen kuulnud mitmeid häid näiteid sellest, kuidas inimesed oma uusi teadmisi tõepoolest levitavad äh, koduriiki naastes. ja just sellist lähenemist me rõhutame, sest me ei soovi, et koolitatakse ainult ühte, üks inimene meie koolitustel, vaid me soovime, et liikmesriigis laiema kõlapinna see leiaks. ka rääkisite prioriteetidest, kas siin on teatud nihkeid noh, need arvud, mida ma teile näitasin, põhinevad viimase kahe aasta andmekogumisel, me teame, et Euroopas äh, tuleb olla paindlik, et kohaneda uute ohtudega, ka tulevaste ohtudega ja arvestada neid prioriteetidena. Need arvud, mida me näeme, me näeme, et ränne on üks tähtsamaid teemasid, siiamaani tean, et mõnes liikmesriigis rändesurve on väiksem, see ei tähenda, et probleem oleks kadunud aga täna võib-olla, kui me neid prioriteete paika paneksime, oleks järjekord natukene teine. Ehm, mis puudutab seda mehhanismi eh, proble-, eh, prioriteetide määratlemi-, määratlemisel eh, mul on hea meel öelda, et kõigis liikmesriikides ja talitustes on see töö senimaani väga hea, aga kui me püüame, me püüame alati arvestada ka seda, mis võib järgmistel aastatel probleemiks tulla, ma loodan, et terrorismioht on nüüd väiksem, aga me ei tea, järgmisel nädalal, järgmisel kuul, järgmisel aastal võib-olla midagi juhtub ja me peame ka sellega arvestama. härra Depre küsis samuti arvude kohta, kuidas äh, sihtrühmi määratletakse, kakskümmend üheksa tuhat oli see number, ühest küljest me näeme, et see on väga ilus number, aga mida see tähendab, üks koma viis miljonit õiguskaitseametnikku peaks see hõlmama, ütlesite, me oleme Euroopa Liidu amet, me ei soovi dubleerida seda tööd, mida riiklikud ametid teevad, meie püüame tuvastada, milline on see konkreetne koht, kus saab toetada Euroopa Liidu vahenditega kohapealset tegevust, see tähendab, et me peame võtma arvesse ka piiriülest koostööd õiguskaitseametite puhul ja me peame tagama, et ka selles meie partnerid oleksid tugevamad tulevikus. me püüame, nagu ma ütlesin, äh, määratleda võimalikult hästi sihtrühma, kes on need õiged inimesed, kelle me peame koolitustele kutsuma, ja ka liikmesriikide struktuure arvesse võttes on see väga keeruline, ma võin teile öelda, et praegu on meil juba alates kaks, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast mandaadid paranenud selles küsimuses aga tulevikus näiteks rohkem tolliametnikke võiks samuti meie koolitusse kaasata, praeguseks ei ole see olnud piisav. praegu koolitame veel üsna palju politseiametnikke, aga ka teistest äh, ametitest äh, oleks vaja rohkem inimesi. prokuröre ja kohtunike äh, arv on suurenenud, aga peame veel oma hõlmatust suurendama olen teiega nõus, ma ei, me ei jõua nende kõigini, nende kõigi isikuteni, keda me sooviksime koolitada, seega me peame kasutama ka elektroonilisi vahendeid selleks, et jõuda rohkemate inimesteni. meil on piiratud ressursid äh, klassiruumi koolitusteks ja seega ei saa kõiki neid inimesi, keda me soovime koolitada, koolitada mida me teeme selleks, et õiged inimesed koolitusteni jõuaks, üldiselt äh, ma võin öelda, et õiged inimesed klassiruumidesse jõuavad, aga mitte piisavas koguses äh, Ehm, mõnes liikmesriigis kolm korda nii suur arv, kui meie oleme ette näinud, koolitustel osaleb, aga oma äh, ressurssidest tulenevalt äh, sellist äh, mahtu me koolitada ei, ei suuda. samuti peame arvestama ka Europoli prioriteetidega, jah, senimaani Europoli direktoriga oleme arutanud neid teemasid, finantkuritegu, jah, finantskuriteod on üle kogu Euroopa väga suureks probleemiks ka uurimisi on äh, väga keeruline läbi viia, me peame äh, jälgima raha, me peame mm, uurima liikumisi ja meil on äh, projekt ka Lääne-Balkani piirkonnas, kus on kõik finantsuurimise aspektid hõlmatud ning me korraldame praktilisi kursusi uimastite kohta, kuidas tuvastada äh, Äh, laboreid, äh, kuidas aineid tuvastada, partneritega selle kallal töötame, aga äh, praegu globaalselt uimastite tulevikus Euroopa jaoks on veel suuremaks probleemiks üle kogu maailma, me näeme uusi aineid ja uimastitega seotud probleeme, Euroopas juba mõned nendest ka eksisteerivad, turg muutub ähm, mõnes äh, Äh, turusegmendis eksporditakse meie uimasteid, mitte ainult ei impordita. see on samuti probleem, mõne aasta eest seda probleemi veel ei olnud. võin ka öelda, et Europoli ja meie partnerid, teiste partneritega on meil selles vallas väga hea koostöö, meil on mitmeid programmid, äh, Europoli äh, oskusteavet saame ära kasutada väga hästi ja seal, kus saame, püüame ka omalt poolt Europoli toetada, näiteks M-pakti äh, tegevustes ja uues poliitikatsüklis. minu töötajad Impacti rühmades ka käivad kohal. vaatame, kuidas saaksime pakkuda praktilisi ja konkreetseid koolitusi selleks, et poliitikatsükli valdkondades toetada Europoli. ja kindlasti saavad nad tõhusamalt tulevikus oma tööd teha, kui meie neid aitame koolitada impacti prioriteetidega seotud analüüsid on näidanud positiivseid tulemusi, oleme näinud, et CEPOL-i pakutav teenus on olnud väga kasulik impacti tegevuste eesmärkide saavutamisel. proua Intfeld mainis probleemi, et ma täpsustaksin töötajate leidmisega seotud küsimusi minu arvates isiklikult Budapest asukohana Äh, mina elan seal, see on väga kena linn, äh, probleem on see, et koefitsient äh, minu töötajate jaoks muudab keeruliseks tööandjana atraktiivseks jääda, kui me vaatame turuolukorda, mis veel töökohti pakuvad, teised ametid, te teate, mis olukord on Hollandis näiteks, siis me näeme, et meie ei ole kõige atraktiivsem partner inimestele turul, aga sellegipoolest väga head töötajad me leiame Äh, taotluste arv viimastel aastatel kahjuks on langenud ja väga keeruline on teatavatest riikidest saada kandidaate, kuna palgatase ei ole konkurentsivõimeline olen äh, täiesti nõus sellega, mida rääkisite äh, koduvägivallast, ka ise olen äh, selles valdkonnas mitmeid aastaid töötanud, tegemist on väga tõsise teemaga ja sellega tuleb tegeleda. aga ma pean austama ka liikmesriikide eksperte, kes ütlevad meile, et meil on veel tähtsamaid valdkondi, kus meie abi nad vajavad kuna me peame leidma tasakaalu erinevate vastutuste ja kohustuste vahel, kas me peame tegelema seda, milles ainult meie saame lisandväärtust pakkuda või sellega, mida juba te-, tehakse ka liikmesriigi tasandil, me näeme, et need meetmed, mis liikmesriikides juba paigas on, on liikmesriikide arust piisavad selles valdkonnas, aga mitte teistes valdkondades ja kui nemad mulle nii ütlevad, siis kahjuks ma pean nende arvamusega arve, arvestama ja teised teemad, mida mainisite, siis äh, te teate, et äh, mina ja mu kolleegid äh, oleme väga pühendunud ka vihakuritegude ja LGBTI inimeste vastu suunatud kuritegevuse vastu võitlemises, aga me oleme kaasanud selle mõõtme teistesse tegevustesse, mitte alati ei ole see üks äh, konkreetne tegevus, vaid äh, ongi kaasatud äh, teistesse tegevusse ja algusest peale oleksin pidanud mainima ka äh, partnerametite seas Põhiõiguste Ametit, nendega teeme väga head koostööd. teeme koostööd ka kolmandate riikidega, püüame neile selgeks teha, milline on Euroopa seisukoht sellistes teemades äh, põhiõigused üldise, üldiselt, aga ka meie seisukohad äh, vihakuritegudega seoses, püüame ähm, partnereid selles võimalikult hästi valgustada. ning jah, need on minu äh, vaatepunktist samuti väga äh, olulised küsimused ja kindlasti soovime teha koostööd nii teie kui teiste partneritega, vaatamaks, mida me selles valdkonnas saame rohkem ära teha, et toetada liikmesriikide pakutavaid teenuseid. ma loodetavasti vastasin kõigile küsimustele ja aitäh! suur tänu, härra Schröder! sellega olemegi lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise. soovin teile kena reisi tagasi kaunisse Budapesti. olen teiega nõus, tegemist on tõesti väga kaune linnaga. jätkame punktiga seitse päevakorras kus äh, annan sõna iseendale, seega keegi teine peab taimeri tööle panema. see oleks kõigest õiglane. hakkame arutama muudatusettepanekuid, mis on esitatud äh, kahe tuhande kaheksanda aasta tagasisaatmisdirektiivi uuesti sõnastamise kohta raportöörile olen samuti esitanud muudatusettepanekuid, variraportöörid, kolleegid viissada kolmkümmend neli ettepanekut on esitanud, kokku kuussada viiskümmend neli muudatusettepanekut seega on, annan teile ülevaate asjade seisust ja seetõttu soovisingi, et taimeri tööle paneksin. ja äh, äh, võtan kõigepealt sõna ise ja siis annan sõna variraportööridele ma ei olnud väga rahul komisjoni ettepanekuga, minu arvates ei ole seda põhjalikult läbi mõeldud. kuna ei olnud läbi viidud mõjude hinnangut, siis meie komisjon otsustas läbi viia oma mõjude hinnangu, mida natukene aega tagasi ka siin komisjonis esitleti. selle kõrval toimus meil seitse või kaheksa variraportööride kohtumist, kuhu me kutsusime äh, ÜRO organisatsioonid, kodanikuühiskonna organisatsioonid, ametnikud, kes äh, töötavad tagasisaatmise valdkonnas, äh, juristid, kutsusime väga palju eksperte kohale selleks, et aru saada, et mis see on, millest me räägime, kui me soovime tõhusat tagasisaatmispoliitikat, mis äh, põhineks siis ka rahvusvahelistel standarditel ja peaks kinni põhiõigustest see oli siis meie töö lähtekoht ja need ettepanekud, mida mina tegin, äh, puudutavad just vabatahtlikku tagasipöördumist. mõjude hinnang näitab, et kui sa soovid äh, tagasipöörduvate inimeste arvu suurendada, sellepärast et neil ei ole õiguslikku alust jääda, tuleb keskenduda vabatahtlikule tagasipöördumisele komisjon oma ettepanekus keskendus just sellele, et panna inimesed trellide taha ja äh, siis kinnipidamiskohtadest välja saata minu arvates see ähm, on see kontraproduktiivne, mitte et ei saaks inimesi äh, äh, kinni pidada, see peab olema nii-öelda viimane võimalus, aga see ei tohiks olla põhiline kasutatav meede. paljudel kolleegidel on erinevad, aga siiski sarnased mõtted kus me ütleme, et tuleb tõesti keskenduda just äh, lõigetele kuus ja seitse. Äh, kus keskendutakse siis põhiliselt nii-öelda kadumisele, äh, selle asemel ja et siin siis räägitakse meetmena vangistamisest, siin äh, ei ole inimestel öö, äh, oma dokumente, neil ei ole võimalik oma eluaseme eest äh, tasuda, neil ei ole aadressi, kus nad elavad ja see on nüüd siis nii-öelda ärakadumisel neli kriteeriumit, mille puhul võib siis kinni pidada meie ettepaneku järgi ja mis on problemaatiline, on siin, on see, et äh, kui äh, ei täideta kriteeriume, mille puhul võib olla kindel, et ei kaota ära, siis on väga lihtne inimesi kinni pidada, siis on tegelikult väga raske vabatahtlikult Euroopa Liidust lahkuda ja mitte vabatahtlikult lahkumine toob endaga kaasa ka selle, et ei tohi tagasi pöörduda ja selline lähenemine ei aita inimestel ise muu-, otsustada, et võib-olla oleks siiski parem Euroopa Liidust lahkuda. nii et ma olen teinud muudatusettepanekuid, mis selgitavad seda öö, olukorda, kus pannakse paika siis nende pagulaste õigused, kes peaksid äh, tagasi pöörduma ja siis on ette nähtud ka kohustus ametivõimudele informeerida neid äh, pagulasi, kes peavad äh, tagasi pöörduma. apellatsiooni tähtaegasid on erinevates lõigetes väga palju lühendatud ettepanekus ja see ei tee mitte ainult pagulase jaoks olukorda raskeks, selleks et apellatsiooni esitada, aga tegelikult paneb see väga raskesse olukorda ka ametivõimud. ning äh, paljud kolleegid on teinud siis muudatusettepanekuid, mis siis pikendavad uuesti neid tähtaegasid siis on siin äh, piiriületusmenetlus ähm, välja pakutud Euroopa Komisjoni ettepanekus. mina võtsin selle välja oma muudatusettepanekutega ja näen, et paljud kolleegid erinevatest fraktsioonidest teevad seda ka. sellepärast, et meil ei ole praegu mitte mingit selget piiriületusmenetlust saabumisel ja seega me ei saa ka äh, saabumise probleemi lahkumise direktiivis lahendada ja siis veel üks asi, me ei tohi äh, kinnipidamist tagasi äh, pöördumiseks ühte patta panna kinnipidamisega kuritegude pärast, et me ei tohi kahte erinevat inimeste rühma ühte kinnipidamisasutusse panna. Need, kes on päriselt ka tõeliselt kurjategijad või terroristid, nemad, nende üle peetakse üle siis karistusõiguslikku menetlust ja nemad peaksid olema vanglas. ja kui me ei saa seda tõestada ja leiame, et lihtsam on nad panna pagulaste kinnipidamiskeskusesse, siis pagulased, kes ei ole kurjategijad, kes on otsustanud, et nad soovivad lahkuda, pannakse kurjategijatega kokku. ja seega ametivõimudel on lihtne mitte kuritegusid uurida, vaid vaadata, et kuidas on kõige lihtsam ja kiirem neid inimesi tagasi saata. minu arvates see ei ole õige ja need, kes on kuritegusid sooritanud Euroopa Liidu territooriumil või ka mujal, need tuleks panna öö, äh, kohtu ette Euroopas, see peaks toimuma siin. me ei tohiks siin nagu kassid ümber palava pudru käia. me ei tohi teha kurjategijate elu lihtsamaks, nende üle tuleb kohut pidada, võib-olla siis mõistetakse nad ka vangi, mitte aga pagulaste kinnipidamiskeskusesse. kas mul on nüüd veel aega, mis mul siin nimekirjas veel on? Äh, mis me nüüd edasi teeme? seitsmendal märtsil on järgmine variraportööride kohtumine ja enne seda äh, edastan teile kompromissettepanekud, nii et me saaksime siis rääkida just sellistest küsimustest nagu ärakadumine, äh, tagasipöördumise keeld, Äh, kuidas äh, ametivõime liikmesriikides äh, veenda meie sõnumit ära kuulama, et vabatahtlik tagasipöördumine on kõige parem meede ja tegelikult sellepärast oli meil ka eelmisel nädalal juba variraportööride kohtumine, isegi kui tõlget veel ei olnud kõikidesse keeltesse Äh, aga seda just sellepärast, et me soovime siiski hääletada täiskogul või vähemalt libekomisjonis enne, kui algab valimiskampaania. nii palju siis minult sissejuhatuseks raportöörina ja nüüd saavad sõna variraportöörid. ma saan aru, et härra Coelho, teie äh, siin äh, esindate Anna-Maria Koratsa pilti. palun, Carlos. just nii Anna-Marial ei olnud võimalik täna siia kohale tulla ja ta palus mul tema nimelt sõna võtta. rahvapartei fraktsioonil on hea meel selle ettepaneku üle. praegune direktiiv tagasipöördumise kohta üle vaadata, tuleb hoolitseda sellest, et tagasipöördumine oleks tõhusam, äh, aga tõhusam siis nii, et kinnipeetajad kaitse põhiõigustest. me soovime muudatusettepanekutega parandada koostööd kolmandate riikidega, et meil on vaja kahepoolseid kokkuleppeid selleks, et lihtsustada ta vabatahtlikku tagasipöördumist. samal ajal saame me jätta liikmesriikidele alles võimaluse ka sunnitud tagasi öö, sunnitud väljasaatmisi siis läbi viia. meil on viis prioriteeti. kõigepealt ärakadumise risk siin äh, Rahvapartei leiab, et tuleks paika panna kriteeriumid äh, selleks, et liikmesriigid saaksid Äh, ise ja üksikjuhtumite kaupa otsustada, millal on risk ärakadumiseks. rahvapartei ei toeta seda, et kogu artikkel välja võetakse, nagu raportöör on välja pakkunud. esimesed kolm kriteeriumit, äh, need võib välja võtta, aga väga tähtis on, et nimekiri jääb alles. see on tähtis selleks, et näidata, milliseid kriteeriume tuleb kasutada iga pagulase olukorra hindamisel teiseks äh, kohustus koostööd teha. rahvapartei äh, toetab seda, et äh, koostöö ja pakutud abi on omavahel seotud. koostöö on tähtis ka selleks, et teisest rännet ja ärakadumist vältida. ja mm, koostöö kohustus ei pea, ei tohiks aga mõjutada lapsi kolmas, tagasipöördumise keeld. rahvapartei toetab, et liikmesriikidel peab olema võimalus, kui vajalik, uuesti sisenemise keeld peale panna. näiteks vabatahtliku tagasipöördumise puhul peaks see aga olema piiratud, eriti just laste puhul. neljandaks, piiriületusmenetlus. rahvapartei toetab, et siin oleks eraldi menetlus piiridel paika pandud selleks, et oleks võimalik väga kiiresti pagulasi tagasi saata. Neid, kellel ei ole vaja rahvusvahelist kaitset ja kes on varjupaiga menetluse juba läbinud piiril niimoodi oleks, siit tuleks muidugi välja jätta haavatavad rühmad, nagu näiteks lapsed. viiendaks, laste õigused. proua Koratsa Pilt on teinud terve rea muudatusettepanekuid koos laste õiguste horisontaalse töörühmaga selleks, et äh, tugevdada laste õigusi kogu tagasisaatmismenetluse ajal. kõigepealt kinnipidamine äh, saatjata alaealiste jaoks. pered, lastega peredel peaks olema eraldi kinnipidamiskohad, lastele tuleb anda õiguslikku abi ning nende, nendele tuleb infot anda lastesõbralikult ja tagasisaatmine tuleb peatada ähm, ku-, selleks, et lapsed saaksid kooliaasta lõpetada ja mis puudutab ärakadumist, siis lapsi ei tohiks siin vastutama panna, sest äh, nemad ei vastuta selle eest. liikmesriigid peavad arvestama laste huvidega, peavad äh, mõtlema pikaajaliste lahenduste peale laste jaoks, kui nad panevad paika selle, kas nad peavad tagasi pöörduma ja millisesse riiki. Anna-Maria tänab raportööri Judits Argentiinit äh, viljaka koostöö eest ja ootab edasist koostööd selles küsimuses, aitäh! aitäh, Silvi Kion, palun järgmisena. jätkan sealt, kus äh, Carlos lõpetas, tõesti koostöö äh, teiega, proua esimene raportöör on olnud väga positiivne ja teiste variraportööridega samuti. selle direktiivi reform tegelikult viib meid ajalukku tagasi kui me sellega tahame mõistlikult äh, toime tulla, siis peame mõtlema, et tagasipöördumine peab tõesti olema väga hästi tasakaalustatud põhiõiguste seisukohast. minu fraktsioon on esitanud sadakond muudatusettepanekut kuues erinevas prioriteetses valdkonnas. loen nad siinkohal ette. Äh, järjekord ei ole nüüd tähtis, kõigepealt es-, on äh, Äh, vaidlustamine. meie tegime ettepaneku vähemalt viisteist päeva selleks, et vaidlustada tagasisaatmise otsus. komisjon pakkus viis päeva. meie seisukoht on, et äh, see peab olema automaatselt peatatav. teiseks, mis puudutab kinnipidamist, soovime, et kestvust vähendataks kaheksateist kuud, esialgselt kuus kuud ja kaks pikendamist, mis oleks kuus kaks kuud, mida saaks kolm korda pikendada, on meie lahendus. ja nüüd äh, võib-olla mõnedele rahustuseks. õigusaktides on väga selgelt äh, tõhustamine kirjas, et milliste isikute puhul on tegemist ohuga avalikule korrale. kolmandaks, artikkel kakskümmend, alaealiste kinnipidamine. alaealiste puhul sii-, meie muudatusettepanekud keelustavad alaealiste kinnipidamise ja perekondade kinnipidamise. neljandaks, äh, põgenemise oht, artikkel kuus, milles sellest räägitakse. siin on mitteammendav nimekiri ja väga lai, laiad äh, kriteeriumid. tegite ettepaneku selle nimekirja siit välja võtta ja, ja jätta alles eelmise direktiivi tekst. see tähendaks, et liikmesriigid saaksid kasutada omaenda kriteeriume. meie tegime ettepaneku jätta alles nimekiri, aga mis oleks väga ammendav nimekiri, kus oleksid ka selged kriteeriumid selleks, et tõlgendamisvõimalusi oleks võimalikult vähe. näis siis, kuidas, kuidas see meil õnnestub ja kuidas õnnestub vältida seda, et äh, liikmesriigid rakendaksid äh, ebakohaseid meetmeid, näiteks äh, piisavate finantsvahendite puudumine. nüüd tagasipöördumise läbiviimine, kaotasime ära nel-, artiklist neliteist ühe lõike, mille eesmärgiks oli uus andmebaas luua ja mis oli seotud uue Piiri- ja Rannikuvalveameti loomisega ja kuues prioriteet puudutas menetlust piiril. Äh, lõppkokkuvõttes sooviksin selle, kustutada selle artikli, eriti seepärast, et otsus äh, menetluse direktiivis, millest saab määrus, ei ole hetkel veel päris äh, valmis, pehmelt öeldes ja sellepärast me lihtsalt leiame, et tuleks ära oodata, enne kui see määruses paika saab, enne kui me alustame äh, tegevust sellega, vastasel korral seal võivad tekkida vastuolud kahe õigusakti vahel. Need olid need kuus äh, teemat, mille kallal sooviksime töötada uh,. Um... Sofi Infeld, kõigepealt suur tänu kiidan tehtud töö eest, see on väga põhjalik ja, ja tõsiseltvõetav, aga mul on siiski mõned üldised märkused, enne kui ma hakkaksin rääkima oma fraktsiooni prioriteetidest. ja ma tean, et äh, rong on juba jaamast väljunud, aga sellegipoolest mind ajab natukene närvi, et siin on seitsme ettepanekuga pakett mis arvestab siin äh, asüülipoliitika sisemõõtmega, aga samal ajal on see kõik blokeeritud äh, nõukogus. Nad tahavad lihtsalt saada kindlust Euroopat, Euroopa kindlust, nagu Trump tahab müüri saada. ja siin ei ole mitte mingit mõtet seda direktiivi üle vaadata. isegi kui äh, komisjon seda tunnistab ja sellepärast ma küsingi, et miks komisjon ei käitu nagu sõltumatu Euroopa Liidu institutsioon, vaid laseb liikmesriikidel ennast käsutada, mis on ilmselgelt ju lepingute rikkumine. ja olen nõus, nagu ka Silvi Guillaume juba ütles, et siin on probleem. siin äh, on kattumused teiste küsimustega, mille osas tööd ei ole lõpetatud, me arutame siin teatud küsimusi, mille üle me oleme teatud küsimustes juba lahendanud ja hääletanud, aga nüüd hakkame uuesti otsast pihta, kinnipidamine, laste õigused, ärakadumise risk miks me peame seda kõike uuesti läbi vaatama, ma siin ei süüdista teid selles, vaid komisjoni ja liikmesriike. et selge olla nüüd sisulise poole pealt äh,, täiesti suvalises järjekorras. me tegime muudatusettepanekuid, mille kohaselt tuleb välja, et me peaksime keskenduma rohkem vabatahtlikule tagasipöördumisele ja vähem kinnipidamisele ja sunnitud väljasaatmisele. liikmesriigid äh, keskenduvad kinnipidamisele, nad paneks kõik pokri. teiseks tuleb äh, rohkem keskenduda äh, jätkusuutlikule tagasipöördumisele ehk et inimestel tuleb anda rohkem toetust ja taasintegreerimisele tuleks keskenduda. nüüd laste õigus, olen täiesti nõus sellega, mida ütles siin Anna-Maria Koratsa-Pilt, aga me peaksime mõtlema, kuidas see ka tegelikult toimib, et kui ühelt poolt on väga lihtne inimesi kinni pidada, aga samal ajal ei või neid kinni pidada, kui neil on lapsed, noh siis kuidas see lahendus peaks olema või vähemalt komisjon ja nõukogu võiksid meile selgitada, kuidas nad kavatseda, kavatsevad seda praktiliselt rakendada, siis rohkem tähelepanu haavatavatele rühmadele, üksikud naised, seksuaalvähemused äh,, usuvähemused äh, ja nii edasi, siis äh, ärakadumise risk. meie leiame, et siin peaks olema ammendav nimekiri koos selgete tingimustega, sest me ei taha seda küsimust jätta liikmesriikide otsustada, et mis asi on ärakadumise risk, sest me teame, et siis nad kuulutaksid kõik riskantseteks koostust, koostöökohustus äh, lõige seitse. meile meeldiks, kui siin räägitaks pigem koostööst ja informatsioonist ja sellest, et õigused ja kohustused on mõlemal poolel. nüüd vabatahtlik lahkumine, me pakume välja alati kolmkümmend päeva, küll mõningate eranditega ja mis puudutab erinevaid äh, õigusabimeetmeid, äh, siis apellatsioon alati pidurdab menetlust. nüüd julgeolekuriskide väljatoomine, täiesti vastuvõetamatu. liikmesriigid jälle üritavad seda sisse smugeldada. muide, riiklik julgeolek ei ole Euroopa Liidu pädevuses toon selle teile uuesti välja, ei ole isegi mitte õiguslikku definitsiooni selle kohta, et mis asi on riiklik julgeolek võib-olla teatud liikmesriikides on küll teatud riiklikud juriidilised definitsioonid, ma ei tea, aga kuidas me saame töötada kontseptsiooni kallal, mida ei ole õiguslikult defineeritud ja mis ilmselgelt ei ole Euroopa Liidu pädevuses? nii et me räägime siin varjupaigapoliitikast, me ei räägi siin riiklikust julgeolekust, avalikust julgeolekust, kui keegi on ohuks, siis on ta võimalik kinni pidada, aga seda tuleb teha teistsugustel õiguslikel alustel. ja nüüd piiriületusmenetlus, siin me oleme välja pakkunud välja võtta selle, sest meil tuleb ära oodata, mis on läbirääkimiste tulemus. aitäh! aitäh, äh, Barbara Spinelli, palun. I thank uh, you, uh, Judith, raportöör. suur tänu, Judith ja olen täiesti nõus äh, raporti üldise kursiga. komisjoni ettepanekusse suhtume üleüldiselt negatiivselt äh, väga sarnastel põhjustel nagu see, mida Sofi just välja tõi. nii et mul ei ole vaja hakata seda kõike siin kordama. samal ajal olen teinud ise ka muudatusettepanekuid selleks, et äh, välja tuua rohkem neid alternatiive, mida raportöör välja tõi ja samamoodi kohustusest kinni pidada rahvusvahelistest standarditest ja asüüliseadustest, asüüliõigusest. nüüd see, mida eksperdid variraportööride kohtumise esimesel osas ütlesid, et teen siin ettepaneku, et lõige kuus esimene osa tuleks välja võtta ja nüüd koostöökohustus see lõige tuleks ära muuta see ja äh, ümber sõnastada riskide nimekiri, avatud riskide nimekiri on minu arvates kõige suuremaks riskiks. ehk et põhimõtteliselt võetakse kinni peaaegu kõik äh, ebaseaduslikud kolmandate riikide äh, kodanikud ja kui nüüd pannakse ärakadumise risk paika nii, siis see tähendab seda, et liikmesriigid hakkavad seda kuritarvitama ja kolmandate riikide kodanikke hakatakse kinni pidama ja neile pannakse peale äh, tagasipöördumise keeld. peale selle on veel ka risk äh, karistada ja see on meie arvates just eriti delikaatne, et hakatakse kolmandate riikide kodanikke, kellel ei ole piisavalt vahendeid, sellepärast ka äh, karistama. ja mis puudutab vabatahtlikku tagasipöördumist, siis peaks olema võimalik äh, tagasi pöörduda kuue kuu jooksul siis nüüd kinnipidamine, siin kutsun liikmesriike üles mitte kunagi kasutama neid meetmeid ja kui liikmesriik otsustab siiski viimase võimalusena kinnipidamist kasutada, siis kinnipidamine peab toimuma eraldi kinnipidamiskeskustes, kust võib päeval lahkuda ja võima- ja see kinnipidamine peab olema võimalikult lühike, lühem kui siin ettepanekus välja pakutud. Need eraldi, need kinnipidamiskeskused, seal peavad olema inimväärikad tingimused, seal tuleb kolmandate riikide kodanike õigustest kinni pidada ja peale selle töötajad peavad seal saama ka korraliku koolituse. kolmandate riikide kodanikke ei tohiks minu arvates mitte kunagi kinni pidada vanglalaadsetes kinnipidamiskeskustes ja need ei tohiks siis panna ühte kongi kurjategijatega, nagu ka sina, Judith, ütlesid nüüd selleks, et tagasipöördumise direktiivi läbi vaadata nii, et põhiõigustest kinni peetakse. Äh, lõige kolmteist, siit tuleks välja võtta see tagasipöördumise keeld. ma leian, et äh, tagasipöördumise keeld on kontraproduktiivne ja vastuolus sellega, et me soovime kin-, äh, tagada põhiõigustest kinnipidamist lisaks sellele tegin muudatusettepanekuid, äh, mis võtan kiiresti kokku, et ei tohi kinni pidada alaealisi ja lapsi seda siis selleks, et laste õigustest kinni pidada, siis uus lõige hoolitsemaks selle eest, et kolmandate riikide kodanikel oleks õigus äh, ärakuulamisele vastavalt ametiasutuselt, enne kui otsus teema kohta vastu võetakse, võimalus saada õigusabi, keeleabi ja seda tasuta. mõistlikud tähtajad apellatsioonide esitamiseks, tagasisaatmisotsuse vaidlustamiseks, hoolitsemaks selle eest, et oleks võimalik siis kasutada äh, vajalikke õigusabimeetmeid, nagu ka raportöör välja tõi ja nagu ka raportöör olen ma teinud ettepaneku, et tagasisaatmisõiguse, tagasisaatmisotsuse vastu ed-, esitatud apellatsioon peaks kohe peatama menetluse öö, ähm, selleks, et äh, ja täpselt samamoodi seda siis ka kriminaalmenetluste puhul selleks, et nii ohvritel kui ka kurjategijatel oleks äh, õigus õigusabile nüüd on kõik parlamendis sõna saanud, ma saan aru, et komisjon tahab sõna saada, aga selgitan, miks ma teile sõna ei anna. see on nüüd selline hetk, kus parlament peab otsustama, mida teha. meil toimusid kaks variraportööride kohtumist, kus me palusime komisjonil selgitada kogu seda menetlust lõigete kaupa ja meil on siin ka toimunud mitmeid kohtumisi, kus komisjonil oli võimalus selgitada, kuidas nemad seda ettepanekut näevad mina leian, et praegusel hetkel ei ole aeg siin öö, ähm, pidada vestlusi komisjoniga, peame rääkima omavahel ja kui parlamendil on mandaat alustada läbirääkimisi, on ka aeg uuesti siis alustada läbirääkimisi komisjoniga. mina esimehena saan selle otsuse teha ja ma tean, et kasutan seda õigust praegusel hetkel, ähm, sest see on minu seisukoht ja nüüd raportöörina tahan öelda, et mulle väga meeldis see, mida teie, härra Coelho, välja tõite laste õiguste kohta ja ka teised kolleegid on sarnaseid ettepanekuid teinud, me tõesti peame tugevdama siin sõnastust äh, selles osas. olen nõus proua Intfeldiga, et me soovime nii-öelda kestvat tagasipöördumist, et kui inimesed äh, lahkuvad, siis neil on võimalik üles ehitada uus elu, et nad ei ürita tagasi tulla, kui nad just ei äh, põgene poliitilistel põhjustel. olen nõus äh, teie sooviga, proua Spinelli, et peaks siin olema ka välja toodud selge õiguslik abi ja ma üritan siis sõnastada niimoodi, et äh, kinnipidamine, mida ei saa välistada, on siiski viimane meede, mida kasutatakse. ja olen nõus ka sellega, mida ütles Sofi Intfeld kohe alguses, et tõesti tuleks üldse küsida, miks me praegusel hetkel seda direktiivi ümber sõnastame aga nüüd isiklikult selgitan, kuna ta on nüüd laual, siis on meil võimalus seda parandada ja hoolitseda selle eest, et me eh, muudame fookust. ja teiseks, meil ei ole eh, nõukogul ikka veel mandaati, mis väga selgelt näitab, mis probleem praegusel hetkel nõukogul on. ehk et nad ei, seal praegu äh, ise ei saa neid probleeme lahendada. meie kohtume uuesti seitsmendal märtsil ja siis ma edastan teile ka muudatusettepanekud. suur tänu teile, sellega on ka täna pärastlõunane koosolek ammendunud, me kohtume uuesti homme hommikul üheksa null null, aitäh teile!